saadan need resolutsioonid inimestele ja organitele, keda siin resolutsioonis on mainitud. see Euroopa Parlamendi täiskogu istung on lõppenud. tänan teid.